tegemist on kolmanda koosolekuga meie ametiperio-, uue ametiperioodi ajal. kõik keeled on olemas, välja arvatud soome keel ja horvaatia keel, aga horvaatia keel ei ole ka nagunii tööhõivekomisjoni keele režiimis. punkt kaks on neid, kes küsivad endalt, et kus on esimees kahjuks härra Hendel, meie esimees selles komisjonis on haige ja tal ei ole võimalik osaleda meie kohtumise, kohtumistel järgnevatel kuudel. mina asendan teda ja ma loodan, et ta saab võimalikult kiiresti terveks. aga just seepärast istun mina siin ning meil tuleb siis siiski üritada need äh, koosolekud edukalt äh, läbi viia, kuigi mul ei olnud äh, võimalust ennast selleks koosolekuks ette valmistada. aga anname endast parima ja kohe kindlasti võtame vastu mõistlikke otsuseid kuulutati välja, et me teeme ühisfoto selle komisjoni liikmetega, aga me teeme seda alles siis, kui härra Hendel on tagasi. see tähendab seda, et saamegi minna kohe päevakorra kolmanda punkti juurde. see puudutab meie töökorralduse parandamist me saame kasutada e-meeting e, e-koosolekute portaali. me ei kasuta enam paberit, seda see tähendabki. tutvustan teile nüüd meeskonda, mis selgitab, mida teha siis olukorras, kus paberit ei kasutata, paberivabas maailmas, kus meil ei ole välja trükitud ähm, koosolekudokumente. see tähendab seda, et me peame rohkem kasutama oma arvuteid. meil on siin üks härra ja proua interneti teen-, talituses selleks, et selgitada meile, kuidas see kõik toimub ja nad on valmis ka vastama kõikidele nendele küsimustele, mis võivad tekkida, palun uh,. uh aitäh, juhataja. oleme siin koos kolleegiga kahekesi. kahjuks on meil pisut probleeme ühendustega, seetõttu istume kõrvuti, pidime kolleegi panema istuma hoopis teisele kohale, selleks et äh, saaksime teile ekraanidel tutvustada oma esitlust. selle töökoha juhtmed, ühendus kahjuks ei, ei töötanud korralikult ja seetõttu istume eraldi. kõigepealt palju tänu teile selle eest, et annate meile võimaluse tutvustada e-meetingu portaali esmakordselt siin ähm, komisjoni koosolekul. teeme seda esimest korda, ehk ka meie jaoks on tegemist uue asjaga, nii nagu juhataja ütles, parlament on üle läinud paberivabale keskkonnale juba selle koosoleku jaoks te välja trükitud dokumente ei saanud, ei saa ka tulevikus. niisiis, olukord on meie kõigi jaoks uus, tegemist on uue töökorraga nimelt äh, nüüdsest kasutab parlament elektroonilist süsteemi, rakendust, äh, mille nimi on e-meeting, kust leiate kõik vajalikud äh, komisjonide koosolekute dokumendid. dokumendid on loomulikult ähm, kõikidele parlamendis töötavatele inimestele väga olulised, need peavad olema kättesaadavad nii kiiresti kui võimalik ning tänase päeval peavad need olema siis kättesaadavad kõikvõimalike seadmete kaudu. oleme töötanud eh, e-meeting rakenduse välja siinsamas parlamendis, selleks et eh, maksimaalselt võtta arvesse teie konkreetseid vajadusi. E-meetingule saab juurdepääsu wifi ühenduse kaudu või ka siis eh, oma mobiilseadmete kaudu, SIM-kaartide kaudu, ükskõik, kas kasutate siis laptop'e või, või nutitelefone või ka lauaarvuteid oma büroos. oleme teile siiski täna ühe paberi laiali jaotanud, see on teie ees laudadel. siin on ähm, väga lühidalt kokkuvõtlikult tutvustatud äh, seda süsteemi, kuidas saada juurdepääsu dokumentidele oma seadme kaudu. aga nüüd juhataja lahkel loal annan sõna kolleegile, kes tutvustab teile süsteemi toimimist. aitäh! E-meeting rakendus on internetipõhine süsteem, mis tähendab seda, et midagi uut ei ole vaja alla laadida selle kasutamiseks see tähendab seda, et te võite kasutada ükskõik millist seadet, sülearvutit, lauaarvutit, nutitelefoni ning selleks, et saada juurdepääsu, kui soovite, tehke minuga kaasa, minge Europarli koduleheküljele europal.eu ning seejärel kaldkriips e-meeting siin me nüüd oleme ja siis vajutame Enterit. kuna rakendus on äh, parlamendisisene, siis see tähendab seda, et vaid parlamendi töötajad ehk need inimesed, kes on ähm, kirjas Euroopa Parlamendi süsteemis, ähm, saavad juurdepääsu. sisestan siia nüüd oma kasutajanime ja salasõna. Te kõik nüüd saate teada, millist kasutajanime ma kasutan nii et äh, tegemist on äh, EPNET-i saidiga ja äh, see on kõikidel ühtemoodi. ja esimesel korral, kui te sisenete, siis avaneb aken, kus on väike juhend kirjas. saate valida komisjoni keele ja vajutage Startile. nii, üleval siin on siis keelevaliku võimalus ning selle kõrval komisjonid. nii et kõik komisjonid kasutavad e-meeting süsteemi. kasutame täna siis tööhõivekomisjoni. kogu info on internetipõhine ehk teave on ajakohane, alati kui keegi midagi üles laeb, kas või kolm minutit enne koosoleku algust, ilmub see süsteemi ja siin äh, vasakul, nagu näete, saan kätte päevakorra. siin on kõik päevakorrapunktid eraldi välja toodud, kust on võimalik siis edasi liikuda, kus saab täiendavat infot näiteks raportööride kohta ja, ja kõik muu vajalik on olemas, et kogu see teave, mis äh, senini on olnud äh, trükitult kättesaadavad. ning siin päevakorras, siin paremal on ka dokumentide süsteem ehk ka dokument on väga hõlbus kohe siitsamalt lehelt kätte saada. ja dokumentide puhul jällegi on näha, millistes keeleversioonides see dokument on kättesaadav ja kui ma nüüd avan siin ühe dokumendi, näiteks selle arvamuse eelnõu, tänase koosoleku päevakorrapunkti üksteist all, siis see avaneb siin ja see on ainult loetav dokument ehk dokument on kättesaadav. ja ma võin selle avada ka nii-öelda kolmanda poole rakendusena, avada seda siin ja, ja siin ma saan juba omalt poolt midagi juurde lisada, märkida näiteks, et see mind ei huvita ja jõuan otse dokumendi juurde see on minu nii-öelda kohalik koopia, mis tähendab seda, et ma võin siia teha muudatusi vastavalt vajadusele ja salvestada. ja salvestamisel, näiteks ma võin selle siin läbi kriipsutada, esile tõsta, eks seda ma saan teha oma nii-öelda lokaalse dokumendi peal ja, ja see dokument on ainult minule kättesaadav, mitte teistele. ja kui kõik need muudatused on ära tehtud, täiendatud, siis on võimalik seda dokumenti ka jagada. ma võin selle näiteks äh, emailida näiteks teistele saadikutele, ähm, assistentidele. nii et siia võin siis vastavat emaili aadressi kirja panna. ja vastav ähm, isik, kellele ma dokumendi saadan, saab juba kätte dokumendi koos täienduste parandustega see on selline tüüpiline näide selle kohta, kuidas e-meeting süsteemi kasutada. seda on võimalik teha ka muude rakenduste puhul, näiteks lähen mõne teise komisjoni juurde, näiteks mõned saadikud, kes töötavad erinevates komisjonides, võivad jälgida näiteks kahe erineva komisjoni tegevust korraga. näiteks võtan lahti juurikomisjoni ja saan vastava teabe kohe kätte. nii palju siis e-meeting süsteemist, mis asendab nüüd meil senist välja trükitud dokumentide süsteemi. mõte on siis eh, need, kokku hoida need kaks miljonit lehekülge dokumente, mis igal aastal välja senini trükiti. ja komisjonis on siin veel üks rakendus, mille nimi on e-committee ja kui ma klikin sellele, siis jõuan komisjoni kodulehekülje intranetile, mis tähendab seda, et tegemist on sellise veebileheküljega, kus on kogu teave olemas vastava komisjoni kohta. ja siin kasutan nii-öelda välist wifi ühendust aga see kõik on ähm, kättesaadav teile ka teie lauaarvutite kaudu. natukene nüüd aega läheb. valisin siin Jüri kodulehekülje, aga võib kasutada ka seda siis tööhõive ähm, lehe kaudu, seda juurdepääsu. ja tegemist on siis nüüd ähm, intranetiga, mis hõlmab kogu informatsiooni, meil on kakskümmend kaks erinevat äh, veebilehekülge äh, erinevate komisjonide jaoks ja siin ma võin äh, jõuda mm, liikmete veebileheküljele ehk e-meetingu süsteem on selline kõikehõlmav, kust leiab kõik vajaliku informatsiooni kätte e. e-meetingu puhul on üles pandud teave, mis puudutab näiteks ühte konkreetset päeva kõiki raporteid, mis on töös, jällegi erinevates keeleversioonides on võimalik leida teavet selle raporti puhul eh, on, siin on võimalik eh, minna nii-öelda loabu eh, leheküljele, kus on välja toodud vastavat dokumenti puudutav kogu nii-öelda ajalugu ja komisjonide puhul on siis kaks rakendust e, e-meetingu rakendus, mis keskendub kon konkreetsele koosolekule ja siis äh, laiem leht, mis hõlmab kogu teavet. nii palju siis minu poolt, kui teil on küsimusi, palun If you have any questions, you are uh... Eh, palun, kui teil on küsimusi, siis on võimalus nüüd neid esitada, aga kui küsimusi ei ole, siis eh, loomulikult võime vastata hiljem teile ka kirjalikult eh, teie küsimustele, kui te saadate need meile e-kirja kaudu. ning meil on võimalik korraldada ka selliseid teabeüritusi ja isegi kahepoolselt äh, pakkuda koolitust, kui vaja. selleks, et, äh, et harjuda nende kahe rakendusega, mida nüüd uuel ametiajal vaja läheb. aitäh! aitäh, proua Keke ja härra Oadi! kas on küsimusi? palun, proua Hakin. jah, mul on üks lühike küsimus äh, salasõna kohta, oleks kasulik, kui eh, salasõna puhul eh, jah, oleks hea, et, et loomulikult me võime ise neid muuta, aga, aga siin on ka miinimumnõue, et kui palju tähemärke on vaja, seda tasub teada. nii et kas on mingid miinimumnõuded, mis eh, puudutavad salasõna? Are there more questions? kas on veel küsimusi? palun, proua Kerke. aitäh! kasutage seda oma tavapärast salasõna, mida te kasutate kõikide rakenduste puhul siin parlamendis töötades. nii et teil on need salasõnad juba olemas ja, ja ka nende rakenduste puhul tuleb kasutada täpselt sedasama olemasolevat. aitäh! ja nüüd jõuame kolmanda päevakorrapunkti juurde, kus meil tuleb seitsmenda juuli ja kahekümne teise juuli koosolekute protokollid kinnitada. protokollid on tehtud teile kättesaadavaks ja kui vastuväiteid ei ole, siis loeme need kinnitatuks. tundub, et keegi kinnitamise vastu ei ole. mis tähendab seda, et võime liikuda edasi hääletuse juurde. Okay. So where should I go? Okay. You are all ready to vote on uh, ma loodan, et uh, kõik on valmis um, hääletuseks, hääletame Euroopa Liidu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldeelarvet, kõiki jagusid. üks hetk, otsin välja õige dokumendi. Spanish gibt es nicht. Okay. There's no Spanish. Can you check it? Can maybe use a Spanish, Spanish interpretation. interpretation. Uh, there is a problem with the Spanish interpretation. Tundub, et äh, meil oli koosolekul probleeme hispaaniakeelse tõlkega. Kas uh, meil on Hispaania kabiin täna tööl ja kas saaks neile anda teada, et nad ei olnud sisse lülitunud. tundub, et Hispaania kabiin on tõesti olemas, need, kes soovivad kuulata hispaaniakeelset tõlget, valige kanal kaheksa. Hmm? And then it's with uh, Harris. Yeah. Yeah. We open the vote on uh, uh, the... niisiis ähm, hääletame üldeelarve üle, üldeelarvet äh, lõige üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üks A, kes on poolt erapooletud, kes on vastu, kes on vastu, erapooletud, vabandan, et sain nüüd topelt, vastu võetud. lõige üks B. muudatusettepanek number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige üks A, muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige üks B ning soovitud on osade kaupa hääletust esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu kontrollime üle ma loodan, et teil on hääletuskaardid kaasas, hääletame elektrooniliselt. teine osa, kes on poolt, kas te olete poolt või vastu, andke teada. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. neljas osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kontrollida soovite, kontrollime. neljas osa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige üks C. kes on poolt? vastu? erapooletud? tulemus ei ole selge, kontrollime elektrooniliselt üle kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. see läks nüüd äh, napilt, aga toetati. lõige kaks, muudatusettepanek number seitse. kes on poolt? vastu? erapooletud?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 lõige kolm, muudatusettepanek kümme. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. lõige kolm, muudatusettepanek üksteist. siin on suuline muudatusettepanek. kas keegi selle vastu ei ole? kas on veel vastuhääli? nüüd on juba üle kolme vastuhääle, mis tähendab seda, et äh, suuline muudatusettepanek langeb ära. hääletame algset teksti ilma suulise muudatusettepanekuta. kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolm, muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tulemus ei ole selge, kontrollime üle. Have you all voted? The vote is closed. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? vastu võetud lõige kolma <clears throat> muudatusettepanek kolmteist. kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. võib-olla ei ole tulemus selge, kontrollime üle. kas kõik on hääletanud ja hääletamine on lõppenud? tagasi lükatud tegelikult. lõige kolma muudatusettepanek neliteist. siin on meil suuline muudatusettepanek. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? lõige kolm B, muudatusettepanek viisteist kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolm B, muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli, muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek, vabandan. see on tagasi võetud, nimelt siis see suuline muudatusettepanek, muudatusettepanek kaheksateist seda tuleb meil ka hääletada. kes on poolt? esimese osa poolt. muudatusettepanekus kaheksateist, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? kontrollime üle Eighteen first part. kaheksateist, esimene osa. kas kõik on hääletanud? aitäh. vastu võetud. teine osa. tegemist on jällegi muudatusettepaneku kaheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kontrollisime nüüd elektrooniliselt, kas kõik jõudsid hääletada ja sest õigus oli teil, ongi tagasi lükatud. lõige neli, muudatusettepanek üheksateist on nüüd järgmine. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud kontrollime üle. Have you all voted? kas kõik on hääletanud? vastu võetud. lõige viis, muudatusettepanek kakskümmend kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kuus, muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kuus, muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuus A, muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. minu arvates tuleks seda kontrollida Have you all voted? kas kõik on hääletanud? There are one substitute too many, so one üks asendusliige on üleliia sotsiaaldemokraatidel. palun kontrollige hääletuskaarte. jah, nüüd kõik sobib ja nüüd me näeme ka tulemust. see on tagasi lükatud Eh, paragrahv six A. paragrahv, eh, lõige eh, kuus A, muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? minu arvates ka seda oleks vaja kontrollida. hääletamine on alanud.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 kes on vastu, erapooletud, jah, ja see on vastu võetud. ja nüüd me jõuame lõike kuus A muudatusettepanek kakskümmend viis juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud ja nüüd seda kahekümne viiendat muudatusettepanekut peamegi elektrooniliselt kontrollima, hääletamine on alanud. You have all voted now? kas kõik on, kas kõik on hääletanud? jah, see on tagasi lükatud. ja nüüd me hääletame ettepanekut koos muudatusettepanekutega, tegemist on nimelise hääletusega. Those in favor kes on poolt, kes on vastu? jah. okei okay.. Hmm? The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend, kolmekümne kuue poolthäälega, vastu oli üheksa häält ning kaks jäid erapooletuks. aitäh teile! Läheme nüüd eelarve muudatusettepanekute juurde. muudatusettepanek number kuus, viis, null, null. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud kontrollime, kui soovite kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud nüüd. nii nagu näha, on see tagasi lükatud see muudatusettepanek number kuus tuhat viissada. muudatusettepanek kuus viis null üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kuus viis null kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud soovite kontrollida, kontrollime. kuus, viis, null, kaks. kas kõik on hääletanud? aitäh. vastu võetud. kuus, viis, null, kolm langeb ära mis tähendab seda, et läheme kuus viis null nelja juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud. tundub, et seda tuleb kontrollida. kas kõik on hääletanud? aitäh. vastu võetud kuus, viis, null, viis langeb ära. kuus, viis, null, kuus järgmisena. kes on poolt? vastu? erapooletud? Adopted. vastu võetud. kuus, viis, null, seitse. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, viis, null kaheksa. kõigepealt äh, arvud, kes on poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud. nüüd koos äh, suulise muudatusettepanekuga. kas keegi on äh, suulise muudatusettepaneku vastu? ei ole, siis hääletame suulist muudatusettepanekut. kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd kuus, viis, null, üheksa. kes on poolt? vastu? erapooletud? seda tuleb meil kontrollida kas kõik on hääletanud, aitäh teile. vastu võetud. kuus, viis, kümme. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kuus, viis, üks, üks. langeb ära. ei, ikkagi hääletame kuus, viis, üks ühteteistkümmet, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kuus, viis, üks, kaks. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kuus, viis, üks, kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ei. kontrollime üle. kuus, viis, üks, kolm. kas kõik on hääletanud? aitäh. tagasi lükatud. kuus, viis, üks, neli kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tulemus ei ole selge, kontrollime üle ka selle. kas kõik on hääletanud? aitäh. vastu võetud kuus, viis, üks, viis. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. kuus, viis, üks, kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kuus, viis, üks, seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, viis, üks, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle, kuus, viis, üks, kaheksa. kas kõik on hääletanud? vastu võetud. ühe häälega kuus, viis, üks, üheksa langeb ära. kuus, viis, kaks, null. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kas keegi on vastu suulisele muudatusettepanekule? nüüd sellele järgmisele ei ole keegi vastu. sellisel juhul hääletame suulist muudatusettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud kontrollime üle. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. kuus, viis, kaks, üks, kes on poolt? vastu. erapooletud. tagasi lükatud. aga kontrollime üle. kuus, viis, kaks, üks, kontrollime selle elektrooniliselt üle kas kõik on hääletanud? hoopis vastupidi, see on heaks kiidetud, kuus, viis, kaks, kaks langeb ära. järgmine kuus, viis, kaks, kolm. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kuus, viis, kaks, neli, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu vastu võetud. kuus, viis, kaks, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle kas kõik on hääletanud? on üks asendusliige, kes peab oma kaardi masinast välja võtma ja seda sotsiaaldemokraatide hulgas. Teil on üks üle. nüüd on hästi. tagasi lükatud edasi kuuskümmend viis, kakskümmend kuus. poolt. vastu. erapooletu tagasi lükatud. kuus, viis, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuus, viis, kaks, kaheksa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuus, viis, kaks, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. kuus, viis, kaks, üheksa. kas kõik on hääletanud? vastu võetud. ühe häälega, seda oli väga raske märgata kuus, viis, kolm, kaks, kes poolt? kuus, viis, kolm, null ja kuus, viis, kolm, üks langevad ära, nii et järgmisena kuus, viis, kolm, kaks. kes poolt? vastu? erapooletu? mulle tundub, et ka seda tuleb kontrollida. kuus, viis, kolm, kaks, kontrollime You have all voted. Thank you. Uh, it's carried. see on vastu võetud. ilmselgelt vastu võetud. kuus, viis, kolm, kolm langeb ära, nii et kuus, viis, kolm, neli järgmisena. kuus, viis, kolm, neli, kes poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud kuus, viis, kolm, viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus, viis, kolm, kuus, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuus, viis, kolm, seitse, poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus, viis, kolm, kaheksa, selle üle ei tule hääletada. edasi kuus, viis, kolm, üheksa, ka ei hääleta selle üle kuus, viis, neli, üks on järgmine hääletama ainult numbrite üle, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuus, viis, neli, kaks, samamoodi ainult numbrite üle, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kuus, viis, neli, kolm, selle üle ei hääleta, samamoodi ka kuus, viis, neli, neli üle, seega kuus, viis, neli, viis, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud edasi suuline muudatusettepanek raportöörilt kas keegi on selle vastu? ei. siis hääletame selle üle, suulise muudatusettepaneku üle, kus äh, on ette nähtud suuremad numbrid äh, kohustusteks ja makseteks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuus, viis, neli, kuus järgmisena, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuus, viis, neli, seitse. kõigepealt numbrite üle. kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi märkused. kuus, viis, neli, seitse märkused, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuus, viis, neli, kaheksa, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus, viis, neli, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime seda. nii et kasutage kaarte kõik on hääletanud, tagasi lükatud. järgmiseks äh, kuus, viis, viis, null, kes poolt? vastu. erapooletu. Mm, vabandan, aga tuleb ka seda vist kontrollida kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. kuus, viis, viis, üks. kes poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. kuus, viis, viis, kaks, selle üle ei ole vaja hääletada sellega oleme selle hääletusnimekirja ammendanud eelarve kohta. Yes, and we will vote on that. Uh, we proceed uh, the vote. Läheme edasi. globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond Kreeka kaasus, kes poolt? proua esimees parandab ennast ja ütleb, et peaksime hääletama siiski elektrooniliselt ja küsib ikkagi, kes on poolt, kes vastu hääletus on lõppenud ja vastu võetud. edasi globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fond ja tehnilise abi komisjoni algatusel, kes on poolt? Ehm, jah, teil on võimalik ka sõna saada, ütleb proua esimees. You have all voted. hääletame. It's carried uh.... vastu võetud. järgmiseks globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond ja Rumeenia kaasus. hääletame selle üle. You have all voted. Te kõik olete hääletanud, aitäh. That is carried. vastu võetud edasi globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond ja Hispaania, Aragon. hääletame nüüd selle üle. kas kõik on hääletanud? milline on tulemus? vastu võetud. edasi globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond madalmaade ettevõte. hääletame selle üle. vastu võetud. edasi globaliseerumisega kohanemise fond äh, Castilla y León Hispaania. hääletame selle üle. kas kõik on hääletanud? vastu võetud ja see tähendab seda, et hääletus on lõppenud. suur tänu, et aitasite mul ennast koolitada ja loodan, et järgmine kord läheb hääletus libedamalt. The... Lähme edasi. päevakorrapunkt number üksteist, majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta kahe tuhande neljateistkümnenda aasta prioriteetide elluviimine ja ma annan sõna härra Priotole, kes on äh, arvamuse koostaja, palun. aitäh see on minu esimese arvamuse projekt, tuletan teile meelde, et meie komisjon Euroopa poolaasta raames koostas veebruaris esimese raporti majanduskasvu kohta majanduskomisjonile, kui me vaatame asju liikmesriigiti, eh, mis kajastub eh, komisjoni ülevaates, siis me saame tõdeda, et pärast äh, määruse vastuvõtmist on selles küsimuses pädev majanduskomisjon. Äh, siin on nüüd see meie ülesandeks välja töötada raport selle nimel, et edendada tugevdatud dialoogi dialoogi, millest oleks ka kasu, mitte, mitte niisugust dialoogi, mis, milles peegelduksid ähm, liikmesriikide reformid ja ülesanded, vaid äh, ka need momendid, mis kätkeksid endas komisjoni ette püstituvaid ülesandeid järgnevateks aastateks. ma, mul on hea meel äh, et meil on võimal-, oli võimalik saavutada konsensus muuhulgas töövaldkonna sotsiaalmomentide osas selleks, et sotsiaalset mõõdet selles dokumendis tugevdada. tegelikult on selle dokumendi väljatöötamise kriitilise faasiga ja meie ülesandeks on Euroopa Komisjonile selgesõnaliselt saata sõnum selle kohta, et Euroopa poolaasta aasta Mm, projektid ja siseriiklikud äh, reformiplaanid peaksid väljendama selgelt ka sotsiaalset mõõdet. kui me räägime majanduse juhtimisest, siis me peame tunnistama, et kuud mööduvad kuude järel, samas öö, äh, Eh, eh, ei eh, saa me tõdeda seda, et tegemist oleks Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi positsioonide tugevnemisega. me peame asja kallale asuma nii, et arvesse läheks mitte ainult parlamendi arvamus, vaid ka parlamendi seisukohti tõepoolest kaasataks dokumentide ja määruste koostamisel jah, eh, teatud määral on majanduslik olukord Euroopa Liidus paranenud, on näha teatud positiivseid makroökonoomilisi nihkeid, kuid miljonite eurooplaste jaoks eh, muutub olukord siiski iga päevaga järjest keerulisemaks. Nende olukord on muutunud keerulisemaks, kui aastate ees on, nende sissetulekud on vähenenud, on väga palju pikaajaliselt töötuid ja see on olukord, mis eriti rängalt on tabanud noort põlvkonda. Nende töökohad on kas ohustatud või nad ei ole, neil ei olegi õnnestunud tööd leida. ma leian, et makromajanduslik tõus liikumine ülesmäge peaks andma impulsse selleks, et väljuda tervikuna kriisist, muuhulgas sotsiaalse mõõtme tugevdamise teel. me peame toetama seda, et loodaks uusi töökohti ja mitte mingeid suvalisi, vaid kõrgekvaliteedilisi töökohti, sellepärast peame ära kasutama Euroopa poolaastat selleks et parandada üldist keskkonda ja inimeste elutingimusi. selles osas on meil väga paljugi ära teha. meie kui MPL oleme seda korduvalt rõhutanud, ka täiskogul öö, tõdeti sama. kui me räägime siseriiklikest reformikavadest Äh, siis on tegemist olukorraga kohanemise programmidega, äh, ülesanded aga kasvavad ja meie Euroopa Liidu kodanikud kannatavad järjest rängemalt. me peame tõepoolest saatma selge sõnumi, et on tarvis luua uusi töökohti, sest ainult majanduskasvu, äh, majanduskasvu äh, Äh, tagama ainult siis, kui meil majandus toimib ja kui me need uued töökohad loeme, loome. me nõuame, et äh, sotsiaalseid indikaatorid oleksid tõepoolest kaasatud kõikidesse komisjoni soovitustesse, mille komisjon edastab liikmesriikidele me oleme seda korduvalt nõudnud, need sotsiaalsed indikaatorid peavad kandma kohustuslikku iseloomu. Äh, ja mitte ainult makromajanduslikud näitajad ei pea olema kohustusliku iseloomuga, vaid eeskätt just see sotsiaalne mõõde on see, mida tuleb rõhutada. me peame tõesti selles osas survet avaldama me peame eh, survestama uute töökohtade loomist, sest see on meie poliitika keskmes. kui meie ette astuvad eh, uued volinikud, siis me peame tõepoolest eh, soovima, et volinikud esitaksid oma programmilised ettepanekud nii, et need arvestaksid ka tööinimesi Äh, arvestaksid seda, et äh, meil on Euroopa Liidu ajaloo kõige kõrgem tööpuuduse määr, äh, muuhulgas Hispaanias ja selles osas tahaksin rõhutada, et Euroopa Liidu kohustuseks on astuda samme selle nimel, et Euroopa Liidu kodanike käsi käi-, käiks paremini, me peame nõudma uutelt volinikelt nende pädevuse valdkonna raames, et nad teeksid tõesti eh, eh, seda, et oleks võimalik uusi töökohti luua, et nad astuksid vastavaid samme. me nõuame, et arendataks edasi neid eh, instrumente, mida me oleme juba, millest on olnud varemgi juttu, ma pean silmas sihipäraseid investeeringuid me peame tõesti komisjoni survestama, eh, et komisjon eh, tagaks noorsoogarantii toimimise praktikas ja et eh, rahaliste vahendite eraldamisel ei oleks nii, et liikmesriigid kasutavad neid rahalisi vahendeid oma äranägemise, oma suva järgi ja mitte selleks, et noortele töökohti luua ma arvan, et seda küsimust on vaja tõstatada ka järgmisel ülemkogul eh, selleks, et tõesti saada Euroopa Liidu kodanikele selgepiiriline sõnum meie eh, panustamisest noorte tööpuudusest eh, ülesaamisele. me rõhutame ka seda, et me oleme sotsiaalse dumpingu vastu, me oleme tööinimese vaesuse vastu OECD andis hiljaaegu välja raporti, mis käsitles tööhõive perspektiive. seal rõhutati, et seoses palkade vähendamisega, kärpimistega on tekkimas ja üha enam tööinimese vaesust Äh, tuleb umbes nii välja, et inimesel ei ole enam vaesusest jagusaamisest piisav see, kui tal on töö ja töökoht. inimesed on ka siis, kui nad tööl käivad, sunnitud elama vaesuses. me oleme tegelikult Euroopa kodanikele selle võlgu, et me et me oleme, et me, et me, et meie tegema, et me peaksime tegema endast olenema selleks, et tööinimese vaesust vähendada ja tegelikult äh, on kõik need sammud, mida me astume, väga olulised ka sellest seisukohast, et see on osa meie identiteedist. meil on tarvis võidelda vaesuse vastu, sest see on medali teine külg, ühelt poolt siis noorte äh, tööpuudus, töötud noored ja teisalt teise medali küljel pikaajalised äh, töötud, kes pikka aega pole suutnud uut töökohta leida. Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peaksid parlamendi uuel ametiajal tegema kõik endast oleneva äh, selleks, et leida lahendusi, äh, selleks, et niisugustele inimestele anda uus elamise perspektiiv, aitäh! Prieto äh.... aitäh, härra Prieto. Prieto ja nüüd saab äh, sõna Rahvapartei variraportöör proua Veronika Lopetan, palun mm,. Pues... aitäh. me räägime täna Euroopa poolaastast mina tahaksin tänada raportööri selle töö eest, mida ta on selle dokumendi väljatöötamise kallal teinud. ma arvan, et see on kolmas kord, kui me eh, tegeleme Euroopa poolaasta küsimustega. Eh, taaskord eh, jõudsime erinevate fraktsioonide vahel kokkuleppele, et kodanike silmis oleks oluline tegutseda nii, et meie maine nende silmis kasvaks. mina olen raportööriga paljuski nõus, toetan seda iseäranis viidet eh, sotsiaalse kõrvalejäetusele eh, ja eh, vaesusele on need momendid, mille väljatoomist ma hindan. meil on vaja tegeleda senisest tõsisemalt tööhõive ja tööpuuduse temaatikaga, sotsiaalse kindlustatuse tagamisega komisjoni dokumendis öeldakse ju, et kärpemeetmed on hädavajalikud, kuid ei saa olla lõppmeesmärgiks selleks, et teatud liikmesriigid e, ei läheks pankrotti ja ei oleks sunnitud lahkuma euroalast. nüüd avanevad neile uued perspektiivid, see näitab seda, et aastal kaks tuhat viisteist prognoositakse juba SKT kasvu ja see on tegelikult täiesti teistsugune olukord kaheaastase ajalooga võrreldes aga raportööril on õigus, kui ta rõhutab seda, et on vaja välja tuua sotsiaalne mõõde, et majanduskasvu äh, äh vankri taha tuleb rakendada ka tööpuuduse ületamine sest see annab meile võimaluse edasi liikuda ja kontrollida ka finantse. meil on oluline võidelda riikide suure võlgnevusega ja selle nimel on jõupingutused olulised, me ei tohi unustada seda, mida on tehtud, kuid me peame arvestama sellega, et nende riigivõlgnevuse vähendamise käigus kärbiti oluliselt äh, Äh, töötajate mm, äh, sissetulekuid ja töötasu. meil on vaja loomulikult rahalisi vahendeid, investeeringuid haridusse, äh, digitaalvaldkonda, IT-valdkonda, need on olulised. me oleme enamuste küsimustega, mis raportöör on koostanud, nõus, kuid on siiski momente, mille suhtes me tahaksime neid veidi teistmoodi sõnastada, need puudutavad äh, Äh, seda äh, raporti projekti punkte kakskümmend üks ja kakskümmend kaks. minu arvates on väga keeruline siinkohal muutuda väga konkreetseks ja esitada liikmesriikidele konkreetseid nõudmisi, kui me räägime kahekümne ühest miljonist, kes Euroopa Liidus on töötud, jah ma saan aru, et kui me siin esitame konkreetsed nõudmised tööpuuduse vähendamise kohta, siis ma arvan, et niisuguseid konkreetseid nõudmisi liikmesriikidele esitada ei saa. ma arvan, et me peaksime jääma reaalsuse piiridesse, siis punkt üheksa, siin on kirjas, et volinikud peaksid eh, tööhõivet nägema oma töö esmase prioriteedina ma saan aru, et see on väga tore, et see on raportisse kaasatud, see punkt, kuid äh, ma öö, äh, leian, et ma võin loomulikult raportööri selles osas õnnitleda, kuid ma leian, et see saab olema suhteliselt keerukas, aga eks näe, kuidas see asi kujuneb. siis veel üks punkt, punkt viis see puudutab kohustuslikke sotsiaalseid indikaatoreid, punkt kolmteist, siin on juttu investeeringutest hariduselusse ja arengusse. ma tahaksin rõhutada, et ma äh, olen veidi kahtleval seisukohal, kas neid punkte on nii oluline niimoodi äh, sõnastada, mulle tundub, et meie fraktsioon ei saa seda sellises sõnastuses toetada. kui me siin räägime öö, äh, majandus- ja rahaliidu sotsiaalsetest sammastest, see on väga auahne sõnastus, me rõhutame seda, milliseid eesmärke on meil vaja saavutada. see on suhteliselt positiivne, aga võib-olla peaks seda veidi nõrgemini sõnastama, siis punkt üheksateist. ma arvan, et mu kolleeg tahab selle punkti osas nii mõndagi öelda, kuid järsku ehk oleks võimalik, kui raportöör täpsemalt selgitaks, mida ta selles äh, sõnastusega silmas peab, kui ta räägib piiriülese töövõtjate äh, juriidiliste tagatiste äh, vajadusest. see on minu poolt nagu kõik ja ma usun, et me jõuame siin kindlasti vajalike kompromissideni. Tack för det. Eh, I'll speak my mother tongue sometime. Tack för det. palju tänu. palju tänu, Veronika Lope-Fontaniele. ja nüüd äh, saab sõna ALDE variraportöör Martina Lavajeva, palun. kallid kolleegid, olles uus parlamendisaadik ja, ja uus liige siin komisjonis, on mul väga hea meel, et mul on äh, Äh, võimalus ähm, alustada sellisest huvitavast teemast äh, kui majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja käesoleva aasta prioriteetidest. kõigepealt ma tahaksin avaldada tunnustust raportöörile härra Prietole ning äh, ootan head koostööd variraportööridega, nõustun raportööriga, et majanduse taastumise märgid on alles nõrgad tööpuudus on paljudes liikmesriikides endiselt murettekitaval tasemel. raportöör õigustatult ütleb, et noorte tööpuudus teeb kõige rohkem muret riikides, kus see ulatub üle kümne protsendi Ehm, siiski raportöör avaldas kahtlusi komisjoni ehm, soovituste osas, et see toob kaasa täielik ehm, strukturaalseid reforme, siis mina igal juhul toetan komisjoni, et need reformid on tõepoolest vajalikud selleks, et saavutada positiivseid muudatusi. uus sotsiaalne tulemustabel on tõepoolest kasulik, aga ma ei ole väga veendunud, et meie fraktsioon saaks toetada mõtet muuta need indikaatorid ainult äh, kohustuslikuks punktis viis ning äh, tuleks ümber sõnastada ka see osa, mis räägib eelarve puudujäägi ümberstruktureerimisest äh, selleks, et mitte üle koormata tulemasi põlvkondi. ning lõpetuseks ma usun, et me peaksime keskenduma oskustele ning äh, liikmesriikide haridus-koolituspoliitikale, et see paraneks ja oleks vastavuses tööturu nõuetega ning äh, tuleb äh, rõhutada ka vajadust toetada VKE-sid ning isiklikult minu jaoks need kaks punkti on kõige kiireloomulisemad selleks, et tegelikult ka luua võimalusi noortele saamaks tööd. aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna roheliste variraportöör Jean Lambert, palun. Lambert here yeah.. Oh, good. Jean Lambert, palun. kas te olete siin? jaa. minu nimi on Jean. aitäh, tõepoolest, arvamuse eelnõus on palju kiiduväärset, palju tänu meie raportöörile kogu selle ära tehtud töö eest, nii nagu juba ütlesin, on eh, selles eh, raportis paljuski sellist, mida me saame toetada, eh, näiteks sotsiaalse mõõtme samaväärseks tunnistamist majandusliku mõõtmega, et see sotsiaalne sammas punktis neli. nii et on veel mõõtmeid, mida tasub tugevdada. tervitame ka seda, et meelde on tuletatud äh, ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, et, et me peame ka arvestama sellega, et meie poliitikad oleksid sidusad ja ka see jätkusuutlikkuse aspekt punktis neliteist, mis räägib ökoloogilisest ja digitaalsest üleminekukavast, on oluline, tervitame viidet riiklikule demokraatlikule puudujäägile, mida me oleme näinud mitmetes liikmesriikides. me oleme näinud teatud arenguid riikide kavades, näiteks äh, punkt kolmkümmend kolm äh, räägib sellest, et et piisavalt ei kaasata riikide parlamente ja sotsiaalpartnereid, eriti mõningates riikide parlamentides tundub, et on ähm, teadmine väga äh, puudulik. Nad on täiesti ära unustatud, samas kindlasti tuleb kaasata ka kodanikuühiskonda ehk neid inimesi, kes on äh, kõigest sellest, ähm, millest me siin räägime, sellest tegevuskavast äh, väga otseselt puudutatud ja nendest sõltub ka tegelikult selle töö tulemus. rõhutada tuleb kindlasti investeeringuid punktis kaksteist, kindlasti sellest räägitakse veel täiendavalt ning oluline on ka elamumajanduse küsimus, selle stabiilsus, nii et äh, ma usun, et ka seda osa me võiksime arvamuses äh, tugevamaks muuta. üldiselt äh, toetame võetud suunda ning arvestades kogu seda tööd, mida on ära tehtud juba varem väga kogenud raportööri mm, poolt, siis ma usun, et meie komisjoni arvamus on kiiduväärt. aitäh, proua Jean Lambert! ja nüüd saab sõna Irina Ronjakare GUAST. Øh, starte med at takke ordføreren for en øh, meget flot og nuanceret rapport. Det var, øh, den, den var faktisk ganske god at læse. Aitäh väga mm, põhjaliku raporti eest. Äh, seda oli väga huvitav lugeda ja väga mm, huvitavalt oli välja toodud kõik need probleemid, äh, millega me silmitsi seisame. räägitakse demo-, bürokraatlikust puudujäägist, kõikidest nendest väljakutsetest, mis meie ees seisavad, mis väga otseselt ja tugevalt mõjutavad kõiki meie elanikke, kes ei suuda oma perekondi üleval ehm, pidada, endale ravimeid osta, kuna see palk, mida nad teenivad, on lihtsalt liiga madal äraelamiseks ka meil on omad soovid, me sooviksime rõhutada seda, et eraldiseisvad liikmesriigid saaksid võimaluse investeerida haridusse ja heaolusse, loomaks paremad töötingimused töötajatele. palju tänu teie arvamuse eelnõu eest ning ootan põnevusega järgnevaid arutelusid. Eh. aitäh ja nüüd proua McIntyre ECR fraktsioonist, teil on sõna. aitäh, proua esimees ECR fraktsioon ei ole variraportööri selle raporti jaoks siiamaani nimetanud, nii et koordinaatorina tahan lihtsalt kasutada võimalust ja tänada raportööri selle koostatud arvamuse eest. ma arvan, et me leppisime kokku selles, mida me soovime saavutada, kuid probleem on selles, et äh, meil on erinevad mõtted selle kohta, kuidas neid eesmärke saavutada. lähtudes eelmise koosseisu kogemustest leian ma, et on tõesti väga palju, mida me saame ära teha ja seda kõ-, niimoodi, et saavutame positiivse ees-, tulemuse. on küll valdkondi, kus me oleme eriarvamustel. lõikes viisteist räägitakse osalise tööajaga töötamisest, poole kohaga töötamisest ja seal on kirjutatud nüüd vabatahtlik poole kohaga töötamine. aga mitte vabatahtlikult poole kohaga töötamine minu arvates, aga on see suurepärane võimalus naistele tööturule naasta, on väga palju naisi, kes soovivad poole kohaga töötada ja kui me selle võimaluse ära kaotame, siis me ei ole väga mõistlikud ma tulen riigist, mis ei ole euroala liige ja sellepärast äh, on minu jaoks väga tähtis see, et äh, need meetmed ei oleks kohustuslikud äh, mitte euroala riikidele. meil tuleb Euroopas ja Euroopa Liidus lihtsustada äh, ettevõtetel töökohtade loomist, see on sõnum, mida ma olen edastanud ka varem. meie raportid, selle komisjoni raportid, Euroopa Parlamendi raportid, valitsuste aruanded ei loo töökohti, ettevõtted loovad töökohti ja ma arvan, et meie ülesandeks on seda teha võimalikult lihtsalt et ettevõtetel oleks tõesti väga lihtne töökohti luua ja kasvada see on väga hea võimalus äh, tööpuudust vähendada ja noori tööturule tuua. ma olen näinud, et see toimib ja sellepärast ma tahan, et me ka selle lähenemise siia raportisse sisse kirjutaksime. ja ma olen veendunud, et leiame variraportööri, kes need ettepanekud ka teevad, nii et me saaksime koostöös teiste fraktsioonidega koostada väga hea raporti. aitäh, härra Siim Simon aitäh, aitäh raportöörile suurepärase tehtud töö eest, hoolimata nendest äh, oludest, mis valitsevad äh,. palju õnne ka raportöörile suurepäraselt koostatud äh, raporti puhul ja lõiked kaheksa, üheksa, üheksateist on need, mida ma tahaksin kommenteerida. lõikes kaheksa räägitakse sellest, kui palju parem oleks tööhõive määra mõõta, mitte ka töötuse määra mõõta. lõikes üheksa räägitakse sellest, kui tähtis on äh, kõrge, tähtsad on kõrge kvalifikatsiooniga töökohad ja räägitakse sellest, et komisjon peaks välja töötama tegevuskava just nende töökohtade jaoks ja kui me nüüd vaatame lõiget kaheksa ja räägime sellest, mida me mõõdame, siis me peaksime tegelikult äh, alustama sellest, et me hakkame mõõtma, kui palju meil töökohti on, aga me ei mõõda seda, millise kvalifikatsiooniga need on. teatud liikmesriikidel on õnnestunud vähendada töötuse määra, aga seda selle kaudu, et nad on äh, madala kvalifikatsiooniga töökohti loonud, see tähendab seda, et töötajaid äh, kasutatakse ära, nad töötavad poole kohaga vaesuse piiril. nii et äh, tõesti tähtis oleks mõõta ka töökohtade kvaliteeti rahvapartei variraportöör oma märkustes mainis lõikest üheksateist seda, et meil on vaja paremat õiguslikku raamistikku lähetatud töötajate piir, piiriüleseks liikumiseks. parlament on väga selgelt rääkinud ja lubanud seda, et lähetatud töötajate direktiiv vaadatakse üle sotsiaalset dumpingut oleme hukka mõistnud. ja ta rääkis ka sellest, et äh, meil tuleb tõesti hoolitseda tööhõive määra suurendamise eest ja ma arvan, et see peaks ka siin selgelt väljas äh, toodud olema meie komisjoni arvamuses ja tööhõivega tegelev komisjon peaks väga kriitiliselt suhtuma komisjoni lähenemisse. Thank you, madam Morvai. aitäh, proua Morvai. Köszönöm szépen, magyar nyelven szeretnék beszélni. aitäh. räägin ungari keeles. tahaksin tänada raportööri hea raporti eest selles raportis on ju jutt väärtustest ja väärtussüsteemidest. tõusetub küsimus, millistel väärtustel rajaneb Euroopa Liit. keskmes see seatakse ju õiglus ja inimväärikus ja muud väärtussüsteemid, mida püütakse kaasata, on konkurentsivõime üleilmastuvas maailmas. paljudki äh, mis eh, tegelikult on hõlmatud inimväärikuse ja võrdõiguslikkusega, eh, läheb sellises üleilmastuvas maailmas kahjuks kaduma. me näeme selle tulemusi kogu Euroopas Euroopa Liit peab tegelema inimestega Euroopa Liidu liikmesriikides, kus inimestele makstakse päevas vaid mõni dollar palgaks. ja öö, on riike, kus töövõtjatega ei käida õiglaselt ringi kas me tõesti tahame nende töötajate töötajad tuua konkurentsivõime tagamise ohvriks, kui me räägime kolmanda maailma riikidest või me tahame siiski säilitada oma Euroopa Liidus tunnustatud väärtused. see on dilemma, mida tõstatab ka raportöör. raportöör eelistab Eh, inimväärikust ja õiglust, rõhutades, et me ei pea mitte iga hinna eest olema konkurentsivõimelised, me ei pea mitte iga hinna eest oma töötajaskonda vaesusesse paiskama országokat is, ha nem is olyan mértékben, mint a más. Võib ju konkreetselt näha Lääne-Euroopa riikides, kus vaadeldakse Ida- ja Kesk-Euroopa inimesi teise klassi inimestena. mina ungarlasena tahaksin aga rõhutada, et esimese ja teise klassi töötajate vahel on tekitatud erakordsed eh, erinevused, nende vahel tehakse väga sügavalt vahet jutt ei ole mitte emamaade ja kolooniate vahekorrast, aga selgelt võib näha, et niisuguses riikides nagu Portugalist või Ungarist inimesed rändavad välja selleks, et tööd leida. Nad äh, liiguvad Lääne-Euroopa jõukate riikide, Lääne-Euroopa jõukadesse riikidesse, äh, kus nad peavad töötama inimvääritutes tingimustes Euroopa Liidus on palgad äänevad isegi siis, kui me võtame eh, kaht naaberriiki või kaht eh, naaberriigis asuvat küla, nagu näiteks kui võtame Ungarit, eh, kui võrdleme Ungarit või Austriat, kus sama ettevõte maksab Austrias korduvalt, kümnekordselt kõrgemat palka kui Ungaris. ma leian, et me peaksime võrdselt kohtlema mitte ainult etnilisi rühmitusi ja erinevast soost inimesi, vaid me peaksime võrdõiguslikkuse aluse, võrdõiguslikkuse poole püüdlema kogu Euroopa Liidus tervikuna kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. täna see nii ei ole ja nii see enam kesta ei tohi. ka tööolud töökeskkond on väga erinev. raportöör teeb ettepaneku öö, defineerida miinimumpalk, mis on vähemalt kuuskümmend protsenti Euroopa Liidu tipptasemest, ma tahaksin täiendada seda ettepanekut sellega, et sama töö eest ei tohiks maksta vähem kui kuuskümmend protsenti, kui tegemist on hargmaise ettevõttega, kes maksab Ungaris töötavale inimesele praegu oluliselt vähem kui Austriasse, aga tulevikus ei tohiks ta maksta vähem kui kuuskümmend protsenti sama töö eest samas ettevõttes Eh, juhul, kui eh, inimene eh, töötab Ungaris, aga ettevõtte töötajad Saksamaal saavad või Austrias saavad kõrgemat palka, see on minu meelest alla igasuguse arusaama, alla igasugust inimväärikust. aitäh. ja nüüd kolleeg Palas. aitäh, proua esimees, ka minu poolt palju õnne raportöörile. ma arvan, et siin tuleb väga selgelt välja tuua seda, et Keskpanga president ja paljud majandusteadlased leiavad, et kärpimisest on võim-, kärpimisega on võimalik majanduskriisist välja tuua, aga otse vastupidi, kärpimine on meile kõigile koormaks. mis siin praegusel hetkel toimub? ilma aktiivse eelarvepoliitikata Euroopa Liidu tasandil öö, äh, valmistatakse korrapoliitiliste reformide kaudu ette majanduslangust, me oleme suisa deflatsiooni äärel. see kolmsada miljardit, mida Juncker lubas, need tuleb kiiresti ära kulutada selleks, et võidelda praegu selgitatud ja nimetatud nähtuse vastu me ei saa silmi kinni panna praeguse olukorra ees ja raport on selles mõttes suurepärane, et siin öeldakse tõesti, et meil on praegu sõda indikaatorite vahel, meil on tegemist indikaatorite hierarhiaga ja, ja me peame otsustama teatud äh, kursi üle. on kolleege, kes on skeptilised me ei räägi siin mitte ainult sellest, et teatud indikaatorid ei kasutata üldse, vaid me räägi, räägime siin ka töötundidest, mitte nende numbritest, vaid ka seda, kuidas neid jaotatakse. me peame töötundide arvu suurendama, aga me peame ka öö, huvituma sellest, kuidas tööaega jagatakse. me peame hoolitsema selle eest, et öö, et inimesed, kes käivad tööl, ka saavad palka nii palju, et sellest ära elada. meil on vaja tõesti indikaatorite võrreldavat, võrreldavust ning meie siin Sotsiaalkomisjonis teame seda ja just sellepärast on minu arvates see ettepanek nii tähtis. see paneb meid poliitilise küsimuse ette, mille eest me võitleme. me ei tohi järele anda me peame kogu aeg nõudma seda, et parlament kaasotsustajana selles küsimuses saab kaasa rääkida, me ei saa siin lihtsalt ilukõnesid pidada, aitäh. aitäh, järgmisena proua Jaslovetska. Pani przewodnicząca! chciałabym pogratulować sprawozdawcy bardzo dobrego e, aitäh tahan õnnitleda raportööri suurepärase raporti puhul ta on väga terviklikult sellele küsimusele lähenenud, tööhõive küsimusele ja sotsiaalsetele küsimustele. eriti nüüd, kui meil tuleb majanduspuhk aastat ja selle prioriteete analüüsida. olen äh, nõus kolleeg Lope Fontaniga ja tahan mõned märkused veel lisada. olen nõus äh, eriti punktiga üheksa 9 ja tööhõive määr peaks olema meie jaoks prioriteediks ning Euroopa Komisjon peaks välja töötama suurte eesmärkidega strateegiad. tööhõive määra suurendamine peaks tulenema majandusel tõusust, mitte ainult äh, strateegiatest kõikidel volinikel peaks olema kohustus välja töötada tegevuskavasid äh, tööhõive suurendamiseks nendes valdkondades, mille eest nad vastutavad. see ei pruugi küll alati olla võimalik, kuid vähemalt tuleks volinikele seda küsimust südamele panna. punktis üheksateist äh, tuleks meil arvestada nende ohtlike Äh, märkidega, mida me näeme äh, töökohtade kvaliteedi puhul. me alustasime arutelusid juba parlamendi eelmise ametiperioodi jooksul äh, lähetatud töötajate üle ja meil tõesti tuleb nüüd nii-öelda kunstlikku tööhõivet vältida poole kohaga osalise ajaga töötamine peaks olema vabatahtlik, sest äh, muidu me kaotaksime vabaduse, äh, valikuvabaduse siseturul. siis äh, hariduse ja teadusuuringute vähendamine, see ei ole hea ning see võib väga negatiivselt mõjutada kogu protsessi, nii et me tõesti peaksime analüüsima kõiki hariduse meetmeid, me peaksime mõtlema selle peale, kuidas neid meetmeid tõhusalt kasutada. veel mõned märkused. punkt viis, kohustuslikud indikaatorid tööhõivele, samamoodi sotsiaalsed indikaatorid. ma ei usu, et see on praegusel hetkel hea lahendus, sellepärast et tööturud on väga erinevad, töö hõivepoliitikad on väga erinevad ja nad on liikmesriikide pädevuses. punktis kakskümmend kaks ma ei ole väga kindel, et iga praktika eest peaks ka tasu saama ja mulle ei meeldi ka see väljendus, kus siin räägitakse mõistlik või väärikas. see võib endaga kaasa tuua segadust, eriti just seadusloome küljest vaadates korralikud töötingimused, see võib ka endast kaasa tuua liht-, liiga lihtsakoelisi tõlgendusi. väga paljudes õigusloomelistes ettepanekutes me nõuame liikmesriikidelt, et nemad oma poliitikavaldkondades midagi ette võtaks. võib-olla me peaksime pigem viitama ka äh, tööandjate ja töövõtjate kohustustele, sest nemad tegelikult kujundavad tööturgu ja nemad rakendavad direktiive. rakendamise kvaliteedi eest vastutavad ka tööandjad ja töövõtjad. võib-olla me oma dokumentides peaksime toonitama ka töövõtjate ja tööandjate kohustusi. härra Siimon rääkis punktist üheksateist ja ütles, et delegeeritud, vabandust, et lähetatud töötajate direktiiv tuleb üle vaadata. härra Juncker ütles, et me peame vaatama kõigepealt, kuidas seda direktiivi rakendatakse. eelmise ametiperioodi ajal me võtsime vastu rakendava direktiivi ja me peame nüüd vaatama, kuidas äh, seda rakendatakse. aitäh, härra Berinski, palun järgmisena Thank you, uh, madam chairman. aitäh, proua esimees. sooviksin pöörata teie tähelepanu punktile kolmteist, mis kutsub üles komisjoni ja seda kiiresti tegema produktiivseid investeeringuid teadus-arendustegevuse haridusse kooskõlas eh, eesmärkida, mis meil Euroopa Liidus ja rahvusvaheliselt on sätestatud. minu arvates on tegemist ääretult olulise küsimusega selleks, et eh, soodustada eh, investeeringute kasvu siseriiklikul tasandil, nii nagu paljud eelkõnelejad ütlesid, mis aitab suurendada majanduskasvu ja tööhõivet tõhusalt Euroopa poolaasta dokument siin punktis kolm räägib riiklikest reformikavadest ning eesmärkidest, mille riigid on endale võtnud. komisjon vaatab need reformikavad läbi ja on näha, et tihtipeale toovad need kaasa ülemäärase eelarve puudujäägi samas tegemist on meetmega, mida tuleb äh, välja tuua kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis, millele tuleb tähelepanu pöörata ja, ja see praktilises mõttes annab ka vajaliku paindlikkuse selleks, et suurendada eelarvevahendeid investeeringuteks. ning mis puudutab äh, laiemat teemat, ühtekuuluvust, ühtekuuluvuspoliitikat Euroopa Liidus, siis äh, see on nüüd äh, läbi vaadatud äh, vahemikuks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ning selle kohta on ka raport välja tulnud, muuhulgas regioonide komiteelt, kus on välja öeldud seda, et ühtekuuluvuspoliitika on üheks kolmest sambast selleks, et saavutada majanduskasvu, tööhõive kasvu, kasvu töökohtade juurde loomist koos äh, eelarve konsolideerimise ja struktuurireformidega. komisjon on äh, öelnud välja, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleb näha äh, poliitikana, mis annab raha selleks, et teha investeeringuid nendes riikides, kes on märkimisväärselt oma investeerimisprogramme vähendanud eelarvepiirangute tõttu. raport, nõustun kõige sellega, mida on selle kohta öeldud, on tõesti kvaliteetne ja punktis A on öeldud, et erinevused piirkondade ja liikmesriikide vahel kasvavad ning lõikes kolm öeldakse seda, et Euroopa poolaasta on äh, rohkem äh, viinud meid kaugemale Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisest. ehk me seisame silmitsi väljakutsega, kus erinevused äh, suurenevad, meie majandused stagneeruvad ja, ja järelikult Eh, muutub eh, kaks tuhat kakskümmend strateegia tulemuste saavutamine järjest eh, vähem võimalikuks, järjest kaugemale. komisjon surub läbi nii-öelda majanduslikke aspekte, aga kui me jätkame nii, nagu asjad on kogu aeg käinud, siis selline süsteem ei toimi lihtsalt. aitäh, Jane Collins, palun Thank you, Chair. aitäh. esimees, tahaksin kasutada siinkohal võimalust selleks, et tänada raportööri väga suure töö eest, mille ta on ära teinud. samas ähm, selles dokumendis on mitmeid küsimusi, mida ma tahaksin tõstatada. ilmselt äh, kõige rohkem äh, jäi silma lõige kaksteist ning härra äh, Junckeri ähm, ütles, et äh, tuleb kulutada üle kolmesaja miljardi euro. Ehm, tegemist on äh, tohutu rahasummaga ja tahaksin teada, et äh, kuhu need kolmsada, kust need kolmsada miljardit võetakse, et raha ei kasva puu otsas, kõik teavad seda. see tuleb ju maksumaksjatelt, peredelt, inimesed, kellel on niigi raske selleks, et maksta arveid, vanuritelt, kes püüavad ots otsaga kokku tulla, ära elada oma kasinast pensionist, makstes ka kõrgete bensiiniendade eest ja kõikidelt nendelt inimestelt, kes peavad oma perekondi toetama ja ülal pidama. Euroopa bürokraadid siin tegutsevad äh, kelle eest keegi ei hääletanud ja, ja nüüd nad soovivad äh, miljardeid äh, kulutada, küsimata, kust see raha tuleb. punktis kaheksateist kutsutakse üles äh, liikumisvabaduse suurendamisele. selle all ilmselt te peate silmas seda, et tuleb uks avada mm, sisserändele EURES veebisaudi kaudu. sellel aastal reklaamiti seal kaheksasadat tuhandet töö, Briti töökohta eurooplastele. meil on miljoneid endilgi Ühendkuningriigis, kes, kellel ei ole tööd ja nüüd te soovite luua olukorra, kus teistel eurooplastel oleks veelgi kergem tulla Ühendkuningriiki tööle. meil on vaja tugevamat kontrolli viisasid, töölubasid, mitte avatud uste poliitikat, Äh, selleks, et äh, saada kergelt tööd. ja lõpetuseks tahaksin välja tuua lõike üheksateist, mis põhimõtteliselt kutsub üles äh, kehtestama Euroopas miinimumpalk ning rangemad seaduslikud nõu-, nõuded tagamaks liikumisvabaduse. kõikide eurooplaste ja kõik eurooplased, eriti Ühendkuningriigi kodanikud, hääletasid selle vastu viimastel valimistel. Nad tahavad vähem Euroopa äh, poolset raha kulutamist, vähem Euroopa-poolseid õigusakte, vähemat pädevust Euroopa Liidule ning kontrollitud sisserändesüsteemi, aga tundub, et siin komisjonis ei ole keegi sellest aru saanud ja midagi õppinud. aitäh. aitäh, härra Lopes, palun. Rapidamente quería felicitar teen paar kiiret märkust. ma tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest. tegemist on selge näitega sellest, et see on meie aastatepikkuse arutelu tulem majanduspoliitika ja töökohtade loomise osas. augustis avaldati ju makromajanduslikud näitajad, need olid üle Euroopa väga kehvad nüüd me arutame siin seda asja ja see näitab, kui rängad on sotsiaalsed tagajärjed, kui sotsiaalküsimusi ei väärtustata. ja see annab ka tagasilöögi majandusele. Need kärpemeetmed, eelarvedistsipliin, ma-, madalamad palgad, konkurentsivõime alanemine, räige eh, rahanduspoliitika, need on olnud need Euroopa Liidu viimaste aastate märksõnad, aga see oli ebaõiglane ja ebatõhus ja nüüd me nägime majandustulemuste näitajate põhjal seda ka mustvalgel makromajandusliku näitajate kohaselt on vähenenud Euroopa Liidu liikmesriikide sisetarbimine, see on tegelikult ka majanduse jaoks oluline tõukejõud, seetõttu OECD viimased andmed on väga murettekitavad. seega ei ole piisav see, kui me üha sügavamale auku kukume, kust me välja ei suuda äh, Äh, ronida, meil on äh, tegemist sellega, et süveneb vaesus, et äh, liikmesriigid ei ole suutelised tagama sotsiaalset võrdõiguslikkust, meil on väga suured erinevused liikmesriikide vahel ja seepärast me peame tõepoolest saatma komisjonile selge sõnumi, Äh, selle kohta, et edasi asjad niimoodi kehta ei saa, kesta ei saa, sest meil on tegemist äh, äärmiselt räige sisetarbimise kriisiga. me peame edastama selge sõnumi, et komisjon äh, peab teostama kursivahetuse mitte ainult Euroopa Liidu president ei pea seda tegema, vaid Euroopa Liit tervikuna ma arvan, et ka senine retoorika on see, mis peab leidma praktikas väljenduse. me peame tegutsema öö, väärtuspõhiselt ja me peame selle eest hoolt kandma, et see nii ka juhtuks. meil ei ole mõtet, meil ei ole mõtet inimestele korrutada, et meid ühendab ainult see, et meid toiduainetes kasutatavad toiduvärvid on kõikjal Euroopa Liidus ühesugused härra Keller, palun. Uh, I would uh, only, I would like to notice that in last tahaksin öelda, et viimase viie aasta jooksul majanduskriisi jooksul eh, nende niinimetatud paindlike töökohtade arv, mis on loodud, mis tihtipeale tegelikult kujutavad äh, ennast eh, töötajate vaesust on palju eh, kõrgem just eh, naiste hulgas, kellel on lapsed, kes otsivad tööd, ehk tegelikult pakutakse tööd nendele, kes tööd ei soovigi. Thank you and now I will give the floor to nüüd saab sõna härra Jüte Euroopa Komisjonist, palun, teil on sõna You, um... aitäh, proua esimees, lugupeetud rahvasaadikud, komisjonil on väga hea meel tööhõivekomisjoni panuse üle majanduspoolaasta analüüsimisel. komisjon tõesti väga täpselt vaatab teie soovitusi ja kuulab teid ära ja tõesti, see on tähtsam kui kunagi varem. tänased arutelud näitasid, kui tähtis on seda teha praeguses olukorras, kus me väljakutsed meie ees on väga keerulised ja komplekssed, nüüd, kus parlament on alustanud oma tööd uuesti ja ka komisjoni uus koosseis kohe. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta majanduspoolaasta oli neljas majanduspoolaasta ja me näeme, et see on hakanud vilju kandma, siiamaani küll veel mitte piisavalt tõhusus sõltub sellest, kuidas me reforme rakendame ja see on väga tähtis Äh, tulemuste saavutamisel. komisjon viimase aasta jooksul tõhustas äh, reformide rakendamise järelevalvet ja riigipõhiste soovituste elluviimist. meil on rohkem olnud kahepoolseid äh, läbirääkimisi liikmesriikidega. komisjon kavatseb ka tulevikus täpselt jälgida, milliseid edu, edusamme tehakse. järgmine poolaasta algab siis, kui uus komisjoni koosseis on paigas, seda arvatavasti novembri algusest siis. kui uus komisjon alustab tööd, siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta iga-aastane majanduskasvu aruanne tuleb arvatavasti novembrikuus kaks tuhat viisteist ja sellele mõeldes me väga tähelepanelikult lugesime teie raporti ettepanekut poolt me soovime teha koostööd äh, fraktsioonidega selleks, et äh, kõrvaldada kõik need äh, probleemid, mis meil veel sellega on. aitäh! ja nüüd lõpumärkusteks saab sõna härra Gutierrez Pietro, kes on raportöör, selleks, et arutelu kokku võtta. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a todos los compañeros de la comisión por sus... aitäh, tahaksin tänada kõiki kolleege teie arvukate märkuste eest. mul on ka nüüd palju selgem pilt teie seisukohtadest, kuivõrd väga paljude erinevate fraktsioonide saadikud avaldasid siin oma seisukohti ma leian, et me kindlasti suudame jõuda ühisnimetajani, sest see raport on ju meie kõigi jaoks siin komisjonis väga oluline, meie ühiseks sooviks on saada, panna kokku tugev sõnum ja näidata, et MPL on komisjon, toetab koos teiste asjaomaste komisjonidega kõrgete eesmärkide püstitamist. me kõik peame tegema jõupingutusi selleks, et jõuda üldise kokkuleppeni ja ma leian, et me jõuame selleni. ma leian, et et äh, kärpemeetmete järgselt äh, kõikide erinevate doktriinide üleselt oleme võimeliselt sõltumata poliitilistest vaadetest väljendama selget seisukohta, et kärpemeetmed ei saa olla ainus lahendus. me näeme, küll, et seni öö, toimet, seni läbi viidud kärpemeetmed, mida viidi läbi väga lühikese aja jooksul, olid väga rängad, me olime nõnda öelda nagu kärpimise maailmameistrid, kuid nüüd me peame väga selgelt endale aru andma, et teatud Euroopa piirkondades olid sellel väga rängad tagajärjed. me ei tohi kahe silma vahele jätta sotsiaalseid faktoreid ja me tahame rõhutada, et me oleme ülemääraste kärbete vastu, mitte kärpimise kui sellise vastu. niisugused kärped ei tohi viia selleni, et inimesed on sunnitud elama järjest süvenevas vaesuses. ja seda sõnumit on meil vaja ka tõesti edastada on olnud mitmeid arutelusid, mis on näidanud, kui oluline on äh, leida õiged äh, meetmed ja kui äh, oluline on neid meetmeid ka õigesti doseerida. proua Königs küsis, kus see raha peaks siis tulema investeerimisprogrammide rahastamiseks ja et see ta ütles, et see tuleb nagu Euroopa Liidu kodanike taskust. võib-olla te ei ole vastavasisulist raportit äh, lugenud, sellega põhjalikult tutvunud, kuid seal on kirjas, et et äh, kui pikaajaliselt tegutseda, on võimalik kokku hoida sada kaheksakümmend miljonit eurot. meil on võimalik investeerimiseks vajalikud vahendeid leida ja see ei pea tulema mitte Euroopa Liidu kodanike eh, taskust. proua Lopes rääkis riigi, eh, riigivõlgnevuse vähendamisest. muidugi me peame endalt küsima kuidas me saame hoolt kanda majanduskasvu tõhustamise eest. selleks, et majanduskasvu ka keskpikas perspektiivis tagada. jah, meil on vaja selleks tõesti öö, teatud meetmeid rakendada, haridusmeetmeid, teadusuuringute meetmeid, arendusmeetmeid Äh, me lihtsalt äh, äh, oleme väga kiiremas peri-, väga lühikese ajavahemiku jooksul teinud väga suuri kärpeid selleks, et riigieelarve puudujääke vähendada, muuhulgas Hispaanias. neljakümne miljardi võrra ja see oli võimalik. ma leian, et niisuguseid vahendeid on võimalik siiski suunata haridus- ja teadusvaldkonda see on oluline kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis. Äh, jutt sellest, et teist võimalust ei ole, kui haridusvaldkonna äh,, valdkonnas kärpeid teha, aga me peaksime tegelikult kaitsma investeeringuid äh, just hariduse ja teaduse valdkonda ja me peaksime tegema seda mõistliku ajakava alusel. me oleme ju näinud, et kui äh, toimida paindlikult, siis on võimalik lahendusi leida, muuhulgas noorte tööpuuduse vähendamise osas. kui me räägime noorsoogarantii toimimise hindamisest ja e, siis ja selle vastava aruande esitasime ka komisjonile, siis me e, nõuame, et see noorsoogarantii tõepoolest jõuaks liikmesriikideni, viit-, selle garantii alusel toimitaks tõhusalt ja siis, nagu oleme näinud teatud liikmesriikides, annab see ka soovitud tulemusi. aga kui rahalisi vahendeid äh, efektiivselt ei kasutata, kui ei rakendata tõhusaid meetmeid, siis äh, loomulikult äh, jääb see, jääb avalikkusele meist äh, halb mulje, meie oleme avalikkuse silmis halvas valguses. kui me tahame midagi aga saavutada, siis me peame olema valmis olema paindlik ja Euroopa Liidu liikmesriigid peavad selles osas rakendama äh, tõhusaid poliitikaid äh, selleks, et luua inimväärseid töökohti. minu meelest on küsimus poliitilises tahtes ja seda, me peame selle, seda poliitilist tahet ähm, tagant õhutama. ma leian, et lähiaastatel peame me tulevikus, lähitulevikus pöörama erilist tähelepanu äh, kvalitatiivselt kõrgetasemeliste töökohtade loomisele. jutt ei saa ju olla äh, tööhõive määrast või töötuse määrast jutt saab ikkagi olla kvaliteetsete töökohtade loomisest. jutt saab olla sellest, et inimesed ei oleks sunnitud, sunnitult töötama lühendatud tööajaga Äh, ja me ei saa, meie eesmärgiks ei saa olla see, et inimesel on ainult osaajaline töö, et neid töökohti jaotatakse laiali lihtsalt ainult selleks, et tööpuuduse statistikat äh, ilustada. me peame äh, tagama inimestele võrdse õiguse võrdse töö eest võrdse töötasu, sellest rääkis hiljaaegu ka eh, Saksa Bundestagi ja Saksa kantsler Angela Merkel. meil on vaja saavutada see, et Euroopa Liidu liikmesriikide töövõtjad eh, oleksid rahul, et meil oleks rohkem töökohti, sest töö tegemine ja töö ei ole mitte ainult äh, asi, mille puhul saame rääkida õigusest tööle, töö on see nabanöör, mis inimesi äh, oma riigi ja rahva ja ühiskonnaga ühendab. see annab neile võimaluse suhestuda ühiskonnaga ja näha kaugemale oma töökohast. me ei peaks samas aga kalduma natsionalismi, me räägime siseriiklikest strateegiatest. siseriiklikest arengukavadest, aga teie, proua Collins, teile ma peaksin raportöörina ütlema, et ma püüan tõepoolest dialoogi suunas, selleks, et välja töötada tugev äh, positsioon, kuid ma ei salli demagoogiat. ma ei soovi, et me äh, ajaksime asju äärmusesse, äh, ma soovin, et meie dialoog jätkuks ma ei taha, et me kasutaksime siin äh, populistlikku sõnavara, süüdistaksime öö, äh, üksteist vastastikku töötajate vabas liikumises ja selle väidetavalt, sellega väidetavalt kaasnevates öö, äh, ebakõlades, ma leian, et see on, need on demagoogilised avaldused. meil on vaja lüü-, luua üle-euroopaline tööturg ja sellel vastavad töötingimused, meil on vaja anda töövõtjatele garantiid. asi ei ole mitte vabas liikumises, asi on ka selles, et töövõtjal peavad, töövõtjatel peavad olema tagatud inimväärsed töötingimused, töötajate liikuvusega on meil mitmeid probleeme me peame äh, ära tundma need probleemid, mis on. meil ei ole tegemist mitte ainult sisserändajatega kolmast riigist, me räägime Euroopa Liidu kodanikest, kes võib-olla on pärit Hispaaniast, aga töötavad Saksamaal, Portugalist, aga töötavad kusagil mujal. Äh, see on lihtsalt Euroopa kokkukasvamise üks osa paljud me töötame ju selle nimel, muuhulgas selles kõrges kojas ja me peaksime äh, hoolitsema selle eest, et meie sõnum jõuaks äh, inimesteni. aitäh selle väga huvitava diskussiooni eest. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on üheksateistkümnes september, vabandust, üheksas september ja muudatusettepanekuid saab teha ainult inglise keeles sest meil on äh, aega napilt. järgmine komisjoni koosolek toimub kahekümne üheksandal septembril ja kohtume siis. aitäh!